arutelu on äh, sellega lõppenud ja homme kell kaksteist äh, toimub hääletus. järgmine päevakorrapunkt on äh, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Gruusias ning asepresidendi ning kõrge esindaja nimel saab sõna härra Mavrojannis. härra president, suur aitäh selle eest, et kutsusite mind kõnelema sellel arutelul. esindan siin äh, kõrget esindajat, komisjoni asepresidenti proua Ashtonit. Äh, teie koda möödunud aasta seitsmeteistkümnenda äh, novembri resolutsioonis toetas väga tugevalt Gruusia territoriaalset terri-, terviklikkust ning poliitilise äh, ja majandusliku integratsiooni protsessi Euroopa Liiduga. samuti rõhutati, kuivõrd oluline on Genfi protsess ning äh, samuti äh, pöörati seal tähelepanu Euroopa seiremissioonile ja Euroopa Liidu eriesindajale Gruusias. selle koja liikmed on samuti olnud esirinnas äh, inimõiguste ja demokraatia kaitsmisel Gruusias. Euronesti parlamentaarsele assambleel, mis toimus Bakuus aprillis, võeti vastu resolutsioon, milles rõhutati, kuivõrd oluline on sõltumatu kodanikeühiskonna roll demokraatia tugevdamisel ning sellega seoses rõhutati ka ühinemisvabaduse tähtsust, asutamisvabaduse tähtsust, sõnavabaduse tähtsust, ajakirjandusvabaduse tähtsust. ma olen teadlik, et väga paljud saadikud on esitanud küsimusi, mis puudutab Äh, inimõigusi, äh, tööalaseid suhteid ja teisi nendega seotud küsimusi Gruusias. kõik need küsimused on äärmiselt olulised. nüüd, äh, kui Euroopa Liit vaatab, kuidas Gruusia valmistub sügisesteks valimisteks ning me tahame toetada Gruusia reforme, mis tuginevad üksmeelele. president Van Rompuy on täna Gruusias tema külaskäik on võimalus näidata, et Euroopa Liit on kõige kõrgemal tasemel pühendunud suhete süvendamisele Gruusiaga. me tahame eh, Taga-Kaukaasia regiooni tervikuna rahumeelselt arendada. ma ei taha hakata siin kordama seda, mida härra Van Rompuy ilmselt Gruusias ütleb, aga ma tahaksin rõhutada, millised teemad on praegu meie jaoks olulised me oleme saavutanud suuri edusamme assotsiatsioonileppe vallas, samuti meil on käimas läbirääkimised äh, vabakaubanduspiirkonna loomiseks, samuti alustame tööd viisarežiimi äh, liberaliseerimiseks äh, samuti tahame tugevdada inimestevahelisi kontakte, kõik need on väga head uudised aga on oluline, et Gruusia teeks kõik, mis võimalik et äh, tõesti juba elada assotsiatsioonilepingu vaimus. me oleme Gruusiale osutanud kõikvõimalikku toetust äh, nende eesmärkide saavutamisel, silmas pidades seda, et äh, Gruusia saaks väga palju kasu rohkem, rohkema põhimõttest, mis on Euroopa naabruspoliitikas selles äh, kontekstis äh, president Barroso, volinik Füüle ja loomulikult ka kõrge esindaja asepresident Ashton on rõhutanud äh, president Saakašvilile hiljutisel kohtumisel, et me peame hoolitsema selle eest, et meil on aus poliitiline konkurents, valimised peavad olema legitiimsed oktoobrikuised parlamendivalimised peavad vastama rahvusvahelistele demokraatlikele standarditele Äh, avalikkus peab usaldama valimiste protsessi, see on äärmiselt oluline. pluralistlikud valimised nõuavad tugevat, usaldusväärset ja tõsiseltvõetavat opositsiooni, mis äh, osaleb valimisprotsessis äh, viisil, mis austab seadusi ja põhiseadust. me oleme kuulnud, et valitsus üritab takistada opositsiooni osalemist, Ivan Našvili osalemist. samuti on kasutatud häälte äraostmist. me peame rõhutama, et seadusi tuleb kohaldada õigesti ja läbipaistvalt, ei tohi olla mitte mingisuguseid kahtlusi, et kohtumõistmine ei ole olnud õiglane ja samas äh, äh, on ka mulje, et härra Ivanišvili kasutab ähm, äh, olukorda ära oma finantshuvides ja see on ka murettekitav. me peame hoolitsema selle eest, et tõesti toimuks õiglane demokraatlik konkurents ja et kedagi ei saaks ära osta erilist tähelepanu oleme pööranud võrdsele tähelepanule, võrdsele juurdepääsule meediakanalitele. on täiesti selge, et kaks peamist valitsusmeelset kanalit äh, on äh, rohkem jälgitavad kui teised kanalid ja seega me oleme palunud, et äh, valimiste eelsel perioodil äh, sellistele asjadele tähelepanu pööratakse ning äh, loomulikult tahaksime jätkata nende reeglite ellurakendamise alaseid arutelusid ja lõpetuseks, härra president, tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit ta on endiselt huvitatud konfliktide lahendamisest Gruusias, me toetame eh, täielikult Gruusia territoriaalset terviklikkust ning me oleme saatnud sinna ka oma seiremissiooni ning me osaleme ka Genfis toimuvatel rahvusvahelistel kõnelustel. Abhaasia ja Lõuna-Osseetia konflikt on meie tegevuskavas endiselt olulisel kohal ning me ei, äh, me teeme kõik, mis võimalik lahenduste leidmiseks. Äh, seda me ütlesime selgelt välja ka kahekümne seitsmendal veebruaril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal nõukogu järeldustes ning jään nüüd äh, huviga kuulama lugupeetud parlamendisaadikute seisukohti selles väga olulises küsimuses, suur aitäh! jah, suur tänu! suur tänu nõukogu esindajale ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvapartei nimel härra Liisek, kolm minutit, palun. suur tänu, president, minister, lugupeetud daamid ja härrad. mul oli poolteist aastat äh, võimalik koostada Euroopa Parlamendi raportit äh, Ähm, assotsieerimisleping üle Gruusiaga. ma olen mitmeid kordi käinud Gruusias, olen äh, kohtunud mit-, tuhandeid kordi valitsuse, opositsiooni, ombudsmani, meedia esindajatega Äh, nende osapooltega, kes äh, pooldavad koalitsiooni, teistega, kes pooldavad opositsiooni. nii parlamentaarse opositsiooniga olen kohtunud kui ka parlamendi välisopositsiooniga, nii et ma tahaksin selgitada, milline on minu arvates olukord seal. kuid enne, kui ma seda teen, tahaksin teile meenutada meie resolutsiooni, kahte artiklit meie resolutsioonist, resolutsioonist, mis võeti vastu üheksakümne protsendise toetusega punkt M-l öeldakse, et me peaksime olema rahul demokraatliku protsessiga Gruusias, eriti demokraatlike institutsioonide äh, elluviimisega nagu ombudsmani ja kohtusüsteemi reformiga, samamoodi nagu ka majanduslike reformidega. me peaksime Gruusiat õnnitlema selle puhul, et kuritegevuse määr on vähenenud ja ühes teises punktis me kutsume Gruusia valitsust üles pidama konstruktiivset dialoogi opositsiooniga ja toetama riigi demokratiseerimist, eriti oleme välja toonud siin sõnavabaduse. härra Liisek, kas teil oleks võimalik natukene aeglasemalt rääkida, te räägite väga kiiresti, nii et ma palun teil rääkida natukene aeglasemalt. jah, vabandust, üritan rääkida natuke aeglasemalt, ütleb kõneleja ma arvan, et nüüd suurem osa meist, kõik meist toetaks samasugust resolutsiooni. Gruusiat ei ole mitte ainult meie poliitikud kiitnud, vaid ka vabaühendused, Transparency International, Gruusiat on kiidetud riigi demokratiseerimise ja korruptsioonivastase võitluse eest. viimastel kohalikel, viimased kohalikke valimisi hindasid positiivselt kõik vaatlejad. isegi opositsioon ütles, et rahvusvahelistest standarditest penni, peeti kinni ja rikkumisi ei olnud. kuid mis on nüüd juhtunud, et me peaksime täna jälle rääkima Gruusiast? ma arvan, et üks suur asi on juhtunud ja härra minister mainis seda. me saame siin rääkida uuest opositsioonijuhist, kellegist, kellel on miljardeid äh, dollareid äh, tagataskus, tal on rohkem raha kui Gruusia riigieelarve. ma võiksin rääkida oma kogemustest viimastel kuudel, kuid ma arvan, et me oleme sarnaste olukordadega kokku puutunud ka varem. mõned juba mitmeid kuid oleme me näinud, et äh, Gruusiast tuleb informatsiooni selle kohta, et äh, president Saakašvili on koletis äh, ja räägitakse valitseva partei tegevusest ja sellest, kuidas ta see julmalt seadust murrab. ma olen natukene uurinud seda olukorda ja tundub, et kaheksateist Briti ja Saksa ettevõtet on selle isiku enda palgalehele võtnud ja tahaksin ühte asja väga selgelt välja öelda. oligarhid, äh, poliitikasse tulek ei lõpe kunagi hästi ja see on minu sõnum Gruusia opositsioonile. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Rootšek, palun poolteist minutit. Eucharisto Mister, uh, minister uh, nagu minister mavroianis juba täna mainis eh, president van rompuy on gruusias eelmisel nädalal käis volinik füle gruusias see näitab kui suu- kui tähtis on see piirkond ja see riik meie jaoks meie ja ka sotsiaaldemokraadid soovivad et Gruusia oleks edukas, et Gruusia oleks nii poliitiliste reformide, majanduslike reformide läbiviimisel edukas kui ka oma territoriaalse terviklikkuse säilitamisel ja et Gruusia oleks edukas ka läbirääkimistel Euroopa Liidu Gruusia assotsieerimislepingu üle. ja et me liiguksime kiiresti edasi viisa lihtsustussüsteemi sisseviimisel ehk lõpetada viisakohustus Gruusia kodanikele. see kõik on väga tore ja me kõik tunnustame neid reforme, mis on viimastel kuudel ja aastatel Gruusias läbi viidud, kuid nagu juba öeldud, oktoobrikuus toimuvad parlamendivalimised ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal toimuvad presidendivalimised ja me näeme, poliitilised pinged Gruusias suurenevad meie Gruusia sõbrad nii valitsuses kui ka opositsioonis peavad olukorra maha rahustama. Gruusial on vaja vabasid, ausaid valimisi. tuleb luua korralikud valimiseelsed tingimused, et kõik poliitilised parteid nii opositsioonist kui ka äh, valitsusest saaksid äh, juurdepääsu meediakanalitele. see on tähtis Gruusia jaoks selleks, et valimised oleksid vabad ja ausad ja see on tähtis ka läbirääkimiste edasiviimise jaoks, nii assotsieerimislepingu osas kui ka viisarežiimi lihtsustamise osas. nii et sotsiaaldemokraatide nimel soovin meie Gruusia sõpradele palju edu, suur tänu! Eh, suur tänu, härra Rootšek, eh, järgmisena liberaalide nimel proua Nikolai, palun kaks minutit Uh, aitäh, härra president, ALDE fraktsiooni nimel tahaksin ma avaldada, et äh, me võitleme alati demokraatliku Gruusia eest, mis meie kõrval äh, peab kinni Euroopa reeglitest. tänane arutelu ei ähm, keerle küsimuste ümber, kas tegemist on vasakpoolsete või parempoolsete teemadega. me peaksime mõtlema ka opositsioonile. president Saakašvili mõtleb äh, väga sügavalt järele, sellepärast et tal on esimest korda tegemist ühinenud opositsiooniga, sellepärast on ta ka mures ja nüüd väidetakse, et erinevaid asju ei, me ei tea, mis täpselt õige on, ma tahaks oma fraktsiooni nimel öelda, et demokraatia ei tähenda sõda satelliitantennidega, vaid äh, võitlust massimeedia vahendite kaudu. hea on, et on erinevaid äh, telekanaleid, mis äh, näitavad meile erinevaid seisukohti see absoluutse tõe monopoliseerimise tendents on äärmiselt ohtlik ja see võib äh, demokraatiat väga tugevalt ohustada. opositsiooni juhib praegu äärmiselt äh, rikas isik ja see ei ole ilmtingimata tagatis, et äh, seal edendatakse õigusriiki ja demokraatiat. me ei tohi aga kohe järeldada, et probleeme on selle isiku aususega, olulised on ideed, programmid ja visioonid äh, Gruusia tuleviku osas, mitte kellegi erihuvid või nende üle tülitsemine. nagu volinik Füüle ütles, äh, kliima Gruusias võib potentsiaalselt areneda ohtlikus suunas ja valitsuspartei peab tagama, et need valimised vastavad algusest lõpuni Euroopa demokraatlikele normidele, sest ainult see tagab meile selle, et tulevikus on meil tegemist vaba äh, Gruusiaga, aitäh ja järgmine kõneleja roheliste nimel on proua Lunatšek.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 georgian society be it government be it opposition be it the different new the viimastel päevadel äh, oleme me kuulnud äh, ka ühendatud opositsioonist, äh, kes valimistel kandideerib ja me kuuleme erinevaid asju ja me ei saa siin kindlasti mitte ainult ühe osapoole informatsiooni põhjal otsust langetada meie ei saa otsustada, mida üks modernne demokraatlik riik peaks tegema ja mulle tegelikult valmistab äh, muret ja debatt peaks meil täna toimuma selle üle, et, et äh, hoiatada gruusialasi, ükskõik kas valimisi, valitsust või opositsiooni või kodanikke, tingimused äh, valimisteks mis ei ole korralikud ja demokraatlikud äh, ohustab tegelikult Gruusiat mitte ainult äh, äh, Gruusias endas, vaid ka meie parlamendi silmis ja Euroopas tervikuna. ma tahaksin demokraatlikku institutsiooni tsiteerida, kes muretseb, et kasvav poliitiline polariseerimine äh, riigis ja tsiviildiskursus poliitikute hulgas on väga ohu, suured ohumärgid sõnasõda ei ole kindlasti mitte Äh, ei aita mitte kuidagi, on vaja partei rahastamises läbipaistvust kõigi jaoks, ükskõik kas opositsiooni või valitsusparteide jaoks. ja mulle ei meeldi oligarhid poliitikasse, aga kindlasti see, kui palju inimesel raha on, ei tähenda, ei ole kriteerium saada valituks või mitte. nii et visioon on vajalik ja eelkõnelejad, nagu ütlesid juba, äh, poliitilist tahet peab olema selleks, et inimõiguste ja demokraatia ning äh, poliitilist olukorda riigis parandada üks positiivne asi küll leidis aset meediaseaduse muudatus nimelt, et äh, kõik kaabelkanalid peavad äh, näitama kõiki äh, parteisid valimiseelsel ajal. kuritegevust on riigis vähe, vähendatud, aga samas on kaks poliitilist oligaani, kes Äh, vangistati mitmeteks päevadeks, äh, ma ütleksin, et poliitilisi opositsionääre niimoodi ei saa kõrvaldada ja ma kutsun üles kõiki, kes tahab äh, kandideerida valimistel, tehke valimisprotsess läbipaistvamaks, nii et me saame loodetavasti demokraatlikus riigis vabu valimisi, aitäh! suur tänu, proua Lunatšek! ja nüüd järgmine kõneleja. härra Poreba. mina käisin eh, koos kolleegidega Gruusias. kas te soovisite küsimust esitada? nüüd saab järgmine kõneleja sõna. ECR fraktsiooni nimel härra Poreba, üks minut palun. Äh, juhataja, daamid ja härrad, pikka aega olen ma mõelnud, mikspärast me äh, arutame äh, niisugust teemat Euroopa Parlamendis. aga oluline on see, millised tulemused on demokraatlike põhimõtete rakendamisel Gruusial. mulle tundub, et Gruusias pole mitte midagi muutnud Gruusia valitsus jätkab demokraatlikke reforme, nad on eh, ellu kutsunud uue eh, meediaseaduse ja kui me vaatame eh, nüüd sellist järjestust majandusvabaduste üle, siis Gruusia on väga kõrgel kohal. ma ei tea, mikspärast me seda teemat praegu arutame, me peaksime lihtsalt Gruusiat toetama selleks, et ta läheneks Euroopa Liidule, sest niisugust Gruusiat on meil vaja, meie jaoks Euroopa Liiduna. aga vaadakem siis, eh, mida teeb opositsioon, mõelgem sellele, kas on eh, nende huvides, et nendel on uhke eh, sõltumatu riik või mingisugune Venemaa ribats. järgmisena sõna Helbal Brokil tänan. ma usun, et me peaksime aitama kõiki idanaaberluse riike Nad peavad kinni pidama reeglitest nagu äh, demokraatia, õigusriiklus, õiglased valimised. ma usun, et me peame tegema koostööd oma naabruspoliitika raames, me peame andma omapoolselt abi, peame kaasama ka Euroopa Nõukogu ja OSCE. seetõttu ma tervitan äh, seda, et äh, Gruusia valitsus kutsus meid äh, saatma riiki nii palju valimisvaatlejaid kui võimalik, et saaks kontrollida, kas äh, peetakse kinni kõikidest tingimustest. nüüd huligaansuse tõttu pandi seal vangi inimesed paarikümneks päevaks, Ukrainas istutakse huligaansuse eest vangis seitse aastat aga seal on vabad meediakanalid äh, Gruusias, seal on väga palju erinevaid äh, telekanaleid, näiteks kahekümne üheksandal juunil võeti äh, vastu uus seadus, millega on seal meediakanalitel parem olukord kui mitmeski Euroopa Liidu liikmesriigis. ja kui nüüd Ivanišvili partei rikkuri partei tegutseb äh, läbipaistmatult, ta on teeninud umbes kuus miljardit eurot Venemaal ja seda raha liigutatakse seal väga hämarat ja ma arvan, et äh, me peaksime uurima, kas ikka kõikidest äh, tingimustest on seal kinni peetud. nüüd tundub, et hääli ostetakse, et opositsioon investeerib valimiskampaaniasse kakskümmend korda rohkem raha kui valitsusparteid, siis kui me tahame siin õiglaselt hinnata olukorda Gruusias, siis me peame hindama äh, mõlemaid pooli, nii valitsust kui ka opositsiooni ja loomulikult Ameerika konsultatsioonifirmad ei peaks olema meie jaoks äh, lõpliku hinnangu andmise aluseks, kui me räägime Gruusiast. suur tänu, härra Brock. järgmisena härra Viigenin, poolteist minutit suur tänu, lugupeetud kolleegid. mulle tunduvad, et niisugused arutelud näitavad, et me tegelikult eh, mitte ei usalda seda eh, maad, vaid me, niisugune arutelu on vaja, vajalik. Gruusia on teinud edasiminekut paljudes valdkondades, see oli väga julgustav. Gruusia parlamendi liikmed on eh, väga eh, aktiivselt töötanud Euronesti eh, Eh, raames eh, meie parlamendisaadikutega, aga ma olen palju kordi öelnud, et tõeline eh, test idapartnerlusele on valimised, see näitab, kuivõrd demokraatia on stabiilne ja see näitab, kuidas maa on võimeline areneda. tõepoolest, minu kolleegid ei peaks liialdama viimaste arengutega, kuid siiski tekib selline mulje, et kõik osapooled tulistavad nii palju, kui nendel jõudu on. E, nad kasutavad igasuguseid halduslikke, õiguslikke ja rahalisi vahendeid ja siis raha. kui kuulata neid selgitusi, e, mida räägitakse olukorra kohta Gruusias siis e, jääb selline tunne, et sa kuuled juttu hoopis erinevatest maadest iga kord. niisugune olukord peab lõppema pol-, eh, poliitiline protsess peab muutuma uuesti normaalseks. nõukogu ja komisjon on alati toetanud Gruusiat ja kasutagem eh, nüüd siis toetust, mida me oleme siiani üles näidanud uuesti, praegusel hetkel on eh, aeg Gruusiat toetada, mitte pärast valimisi. suur tänu, kolleeg Vigenin ja järgnevalt saab sõna härra Pielen. suur tänu, härra president. vaadates Kremlini poliitikat eh, Gruusia suunal, ma arvan, et äh, meie püüdlus äh, hoida Gruusia majandusarengu ning äh, rahumeelse kaaseksisteerimise teel on väga oluline. me hindame seda, mida teevad ametivõimud, eriti kui me räägime uuest põhiseadusest ja ka uuest valimisseadusest. oluline on tagada, et Venemaa ei sekkuks liiga palju Gruusia siseasjadesse, oluline on tagada ka seda, et teatud siseküsimustesse, näiteks opositsiooniliste rühmituste rahastamisse ei sekkuta. me teame seda, et äh, Gruusia poliitika olulised suunad on Euroopa suunad ja NATO suunad. me võtsime mõned kuud tagasi olulise resolutsiooni äh, vastu, kus äh, Euroopa peaks alustama tööd ähm, kõikehõlmama vabakaubanduspiirkonna loomise suhtes ning ka assotsiatsiooni läbirääkimistele asuma. me peame mõtlema ka uue Äh, viisapoliitika peale idapartnerlusriikides. problemaatiline on teatud äh, Gruusia territooriumite okupeerimine Vene Föderatsiooni poolt. Äh, samuti on Vene võimud organiseerinud seal sõjaväelisi demonstratsioone ja õppusi, oluline on see, et meie sekkuksime diplomaatiliselt, teeksime kõik selleks, et Venemaad tõmbaksid tagasi okupeeritud territooriumitel. suur tänu ja kolleeg Landsbergis, palun. <coughs> Eh, härra president, eh, mul on mõningad mured eh, seoses Gruusiaga. kolm faktorit on seotud eelseisvate parlamendivalimistega ning see võiks Gruusiat veelgi rohkem stabiliseerida. esiteks on tohutu hulk Vene Föderatsiooni raha, mis riiki voolab selleks, et korrumpeerunud poliitikud saaks suunata Geo-, Georgia poliitika eh, Euroopa suunalt ära ning eh, Vene suunale tagasi. Eh, sellist täielikult korrumpeerunud valimiskampaaniat tuleks ennetada ning konkreetselt peaks ütlema, et Kremliga, Kremliga seotud propaganda piirab vabadusi Gruusias. tõepoolest, vabadust praegu toetada natsi- ja fašistlikke tüüpe äh, rünnakuid äh, praeguste mitteetniliste äh, gruusialaste, mitteortodokside ja nii edasi vastu. kummalisel kombel hinnatakse selliseid tekste ka Euroopa liberaalide leeris. praegu tundub, et Vene raha peaks võitma Gruusias ja nii kõik arvavadki. teine äh, faktor on muidugi see, et äh, suured sõjaväelised äh, õppused toimuvad äh, Gruusia territooriumil täpselt sel ajal, kui valimised peavad aset leidma. võib olla ka mõningad planeeritud tänavarünnakud ja segadused plaanis kolmas äh, oht on see, et äh, Venemaa äh, finantsvarud vähenevad ning sotsiaalne kriis süveneb, mis tähendab, et Vene Föderatsiooni inimesi on vaja mobiliseerida uue välisvaenlase vastu ja võib aset leida võidukas Kaukaasia sõda. meie peame aga oma sõna välja ütlema. suur tänu, härra Landsbergis, järgnevalt palun Richard Howitt Äh, härra president, äh, äh, vabad valimised tähendavad seda, et keegi ei tohi väljastpoolt kedagi hirmutada. me räägime praegu arreteerimistest, varade külmutamistest, piiratud ligipääsust meediale ja nii edasi kui kaabel tv paketid ei lase eetrisse opositsioonipoliitikuid, siis valmistab see väga suurt muret. samuti mais homofoobia vastasel meeleavaldusel leidsid aset ähm, mitmed äh, kokkupõrked inimeste vahel. Äh, Gruusia on äh, loonud mitmeparteilise agentuuri, et tegeleda inimõiguste küsimustega, me peame kõiki neid algatusi toetama ning ma saan aru, et Euroopa Liit on alustanud seiretegevust, kõik Gruusias peavad teadma, et meie jälgime neid me oleme Gruusia inimeste ja riigiga sõprussuhetes ja äh, ma olen ka okupeeritud territooriumitel käinud vaatlusmissiooni raames ning tahaksin kutsuda äh, üles kõiki poliitikuid äh, sellele olukorrale tähelepanu pöörama. lõpuks Rahvapartei kolleegid Äh, idapartnerlusraporti puhul äh, te blokeerisite meie äh, suulise muudatusettepaneku, mis puudutas UNICEF-i avaldust töötavate laste ja lapstööjõu kohta ma saan aru võib-olla isegi teie argumentidest, aga mulle tundub lihtsalt, et te tahate toetada härra Šakašvili äh, parteid ükskõik millise hinnaga. demokraatia on väga oluline meie jaoks ja tundub, et äh, demokraatlikult me väga ei äh, lähene, kui me räägime teatud parteidest soosivamalt kui teistest, aitäh. suur tänu, nüüd on sõna härra Kirillovil, aga paistab, et teda ei ole saalis ja siis läheme edasi, eh, läheme edasi vaba mikrofoniga, härra Donjon. suur tänu, juhataja, ma olen eh, natukene üllatunud, et eh, Gruusia on täna meil päevakorras. tõepoolest, seal on käidud külas, oktoobris toimuvad valimised. aga me teame, et me räägime Gruusiast sellepärast, et oligarhid on otsustanud valimisohjad enda kätte võtta. aga eh, praegusel hetkel on eh, üle ujutatud rahaga ja lobiga nii Washington kui ka, eh, kui ka Brüssel ja me peame ikka ja jälle rääkima Vene vägede kohalolekust ja rääkida tegelikult tuleb ka Gruusia valimisprotsessist. Te mäletate, et me oleme võtnud vastu mitmesuguseid ähm, resolutsioone, kus tutv-, toetatakse kodanikuühiskonda ja ähm,, ja ähm, opositsiooni, aga kodanikuühiskond peab olema sõltumatu. praegusel hetkel oligarhid kasutavad hunnikute viisi raha ja oligarhid muudavad olukorra Gruusias veel ohtlikumaks, tundub mulle. ja nüüd proua Ojuland. härra juhataja loomulikult äh, valimised äh, on väga väljakutsuv aeg äh, ükskõik millises demokraatlikus riigis ja ma saan aru, miks mõningad kolleegid on veidikene segaduses, mikspärast täna see debatt üldse toimub. aga täiesti vabad ja õiglased valimised ei tähenda ainult seda, et jälgitakse seadusesätteid, Eh, valimisprotsessi ning tulemusi, aga see tähendab ka ausat konkurentsi ning vihakõnede lõppemist. me väga tugevalt loodame, et kõik poliitilised jõud eh, Gruusias eh, hoiavad ennast tagasi, ei vii poliitilisi võitlusi tänavatele ning väldivad vägivaldseid kokkupõrkeid. samal ajal Vene armee peab sõjaväelisi õppusi selles piirkonnas ja valimiste ajal on Gruusia endiselt Vene võimude poolt okupeeritud riik. Äh, Gruusia on noor demokraatia, tal on ambitsioonid äh, integreeruda Euroopasse ning äh, transatlantilistesse institutsioonidesse. me peame tagama Gruusia valitsusele toe, et nad saavad edasi viia oma reforme ja liikuda demokraatia teele. me loodame ka stabiilsele partnerlusele Gruusia ja Euroopa Liidu vahel. suur tänu, proua Ojuland. järgmisena härra Tänak härra Saakašvili on suur poliitiline eh, ellujääja, ta on pidanud eh, eh, vastu kaks korda valimistel, ta pidas vastu Venemaa okupats-, rünnaku ajal ta on pidanud läbirääkimisi Euroopa Liiduga, eh, NATO-ga, ta toetab vaba eh, turumajandust, ta võitleb korruptsiooniga ja Saakašvili peab praegu jätkama reformidega, eh, mida praegune valitsus on ellu viinud. ma loodan, et miljonäri opositsiooniliidri ja Saakašvili vahel tuleb aus võitlus. mina fraktsioon Eh, on seotud eh, opositsiooniparteiga. Eh, demokraatia on raskesti kättevõidetud privileeg ja seda tuleb toetada. ma loodan, et pikaajaline Euroopa Liidu vaatlusmissioon aitab kaasa õiglaste valimiste läbiviimisele sellel ilusal maal. suur tänu, härra Tänak ja järgmine kõneleja äh, härra Kelam. oktoobrikuised valimised on eh, tegelikult eh, lakmustestiks eh, Gruusia demokraatiale. see on ka testiks Euroopa poliitikale Gruusia suhtes. oleks täiesti naiivne arvata, et ei oleks mitte mingisugust vahet, kas Euroopa, kas Gruusia pöördub kõrvale Euroopa teelt või mitte mure selle tee pärast on väga mm, õigustatud, kui eh, kui eh, praegune opositsiooniliider on eh, nii Lukoilis kui Gazpromis suur omanik, siis on asi väga ohtlik. Euroopa võib ainult nõuda, et et, et oleks võimalus jälgida eh, seda, mis toimub okupeeritud eh, Gruusia osas, sest see näitab, et Euroopa Liit on usaldusväärne. suur tänu! suur tänu, härra Kelam! ja nüüd ma annan sõna viimasele kõnelejale, eh, härra Mavrionisele. härra Obermeier, tänan Gruusia on strateegiliselt oluline partner Euroopa Liidal, Liidule Kaukaasia piirkonnas. president äh, Mihhail Saakašvili on äh, vastuoluline isik, äh, tuhanded on ka demonstreerinud tema vastu. teatud kodanike vabadused on piiratud Gruusias ja nüüd äh, just äh, viimasel valimisperioodil, mandaadi ajal on seal võetud vastu kaldava väärtusega otsuseid. Gruusia on osa Euroopa naabruspoliitikast, ta peab kinni pidama mängureeglitest, aga loomulikult ka oligarhidel ei ole meie väärtuste süsteemis mingit kohta ja nii tuleb see ka välja öelda tänan. ja nüüd äh, komisjoni, vabandust, äh, nõukogu nimel saab sõna härra Mavrojannis, palun. Äh, tänan, juhataja. Inglise keeles jätkan. ma tahaksin tänada parlamendisaadikuid, kes avaldasid oma arvamust sel väga olulisel teemal kõigepealt äh, üldised aspektid. Euroopa Liit ei aktsepteeri demokraatliku protsessi instrumentaliseerimist, et saavutada muid äh, eesmärke või mõjutada rahva tahet. Euroopa Liit äh, usub vabadesse ja õiglastesse valimistesse me usume võrdsesse konkurentsi ja see on väga oluline, et äh, Gruusia valimised oleks võimalik tunnistada õiglasteks. Euroopa Liit äh, mõistab hukka poliitiliselt motiveeritud äh, jälitamise, see ei ole kooskõlas demokraatlike väärtustega Euroopa Liit sellest lähtuvalt äh, jälgib praegu ja tulevikus olukorda Gruusias enne valimisi ja samuti jälgime me valimiste läbiviimist. kõrge esindaja proua Ashton kohtus eelmisel nädalal president äh, Saakašviliga ja me oleme kohtunud ka Gruusia Unistuse parteiga. mõlemad pooled on palunud äh, suuremat Euroopa Liidu poolset kaasatust, et tagada läbipaistvust. Euroopa välisteenistus teeb juba palju koostöös OSCE-ga, äh, et äh, tagada meediakanalite jälgimine, millele te paljud ka viitasite arutelude käigus. samas Euroopa välisteenistus uurib ka võimalusi, kuidas tagada suuremat läbipaistvust äh, Gruusias. see eeldab äh, toetust äh, kodanikuühiskonna organisatsioonidele enne valimisi. me oleme Euroopa Liidu delegatsiooni raames kutsunud ametisse eraldi rakkerühma, mis nende teemadega tegeleb. nii et me pakume omapoolset abi ja meie seisukoht äh, seoses Gruusiaga on selge. me tervitame Euroopa Liidu ja Gruusia vahelisi tugevaid suhteid, me tervitame edusamme, mida on saavutatud idapartnerluse raames ja ka viisa lihtsustuse osas äh, liiguvad meil läbirääkimised edasi. Euroopa Liidul on palju strateegilisi huvisid. me tunnustame Gruusia tähtsust ähm, energia transiidiriigina, energiakoridorina. me samuti tunnustame Gruusia panust äh, rahuvalvemissioonidesse üle kogu maailma. alates äh, roosirevolutsioonist on olnud palju positiivseid muutusi, aga see muutuste hoog peab äh, säilima, reformid peavad süvenema, eriti just justiits- majandus- ja sotsiaalvaldkonnas. oluline on arengu kasu jõudmine ja ka marginaliseeritud ühiskonnarühmadeni. demokraatia areng on see võti, mille abil me saame omapoolset abi pakkuda edukalt suur tänu nõukogu esindajale, lugupeetud daamid ja härrad, arutelu sel teemal on lõppenud, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus teemal olukord Süürias. härra Mavrojanis, palun